koosolekul härra Jazenko Selimovitši mandaati kontrollinud ning teinud ettepaneku see alates kolmekümnendast septembrist kaks tuhat viisteist äh, kuulutada kehtivaks. ma teen ettepaneku äh, kuulutada see mandaat kehtivaks, kas on vastuväiteid? seega on mandaat äh, kehtiv